Ähm, tere õhtust! istungjärk on avatud. ning ma teen teatavaks kolmanda hääletusvooru tulemused. lõpptulemused on järgmised uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses Euroopa Liidu rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga. vastu võetud. järgmiseks algatus, mis käsitleb Pangandusliitu, on vastu võetud. kahe tuhande kahekümne esimese aasta eelarve suunised vastu võetud idapartnerluse ettepanek on vastu võetud. Lääne-Balkani riigid vastu võetud. turism ja transport kahe küm-, kahe tuhande kahekümnendal aastal vastu võetud. maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate tähtaegade edasilükkamine Covid-19 pandeemia tõttu on vastu võetud. EAFRD vastu võetud. Euroopa kodanikualgatus vastu võetud institutsioonide vahelised läbirääkimised vastu võetud. resolutsioon rassismivastaste meeleavalduste kohta, mis on järgnenud George Floydi surmale, vastu võetud. algatus, mis puudutab Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadust ja Euroopa Liidu vajadust kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat vastu võetud. olukord Schengeni alal pärast Covid üheksateistkümne puhangut vastu võetud. ning viimaseks piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses Covid üheksateistkümne kriisiga vastu võetud sellised on kolmanda ning viimase hääletusvooru tulemused. üksikasjalikud tulemused, mida nägite ekraanil, avalikustatakse samuti. seitsmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda ja üheksateistkümnenda juuni istungjärgu protokoll esitatakse parlamendile heakskiitmiseks järgmise istungjärgu alguses kui vastuväiteid ei ole, selles osas, mis puudutab vastu võetud resolutsioone käimasoleva istungjärgu jooksul, siis need tuleks kindlasti esitada, kui vastuväiteid on ning sellega on istungjärk lõpetatud. aitäh ja ilusat õhtut teile!